protokolli, kui midagi selle vastu kellelgi ei ole, siis eh, selle ajani, kuni protokoll vastu võetakse, eh, kinnituvad ka need kandidaadid nüüd tavaline õigusloomeline menetlus ja õigusaktide vastuvõtmine vastavalt sellele. tahan teile teada, et kolmapäeval koos ülemkogu presidendiga kirjutan ma alla üheksale õigusaktile, mis võetakse vastu tavapärase õigusloome menetluse alusel vastavalt eeskirjale seitsekümmend neli ja nende üheksa õigusakti pealkirjad lisatakse protokolli. nii palju teadaandeid ja nüüd veel üks protseduuriline küsimus esmaspäeval eh, mingeid muudatusi päevakorras ette näha